kaks tuhat üksteist. ja on allkirjastatud õigus, tavapärase õigusloomelise protsessi käigus vastu võetud õig-, õigusaktid, tegemist on kuue õigusaktiga, tavapärane õigusloomeline menetlus vastavalt artiklile seitsekümmend neli ja need õigusaktide pealkirjad tuuakse ära meie selle istungjärgu protokollis ja saavad olema kättesaadavad kõigile. ja läheme järgmise punkti juurde, tegemist on muudatustega, mis viiakse sisse päevakorda, äh, on ainult üks muudatusettepanek äh, ja puudutab see esmaspäeva ehk siis tänast päeva. esimesel juunil esimeeste konverents kinnitas selle pro-, programmi, mis teie ees on. Alde palus, et arutelu, mis puudutab uut IMF-i peadirektori valimist ja Eurotsooni välisesindatust, et seda arutatakse kohe pärast Jo Laineni raportit, mis puudutab Euroopa keskkonnamajanduslikku arvepidamist nii et ALDE nimel proua Kuula eh, tutvustab meile seda ettepanekut, palun. suur tänu, härra president, tegemist on eh, viisakusest johtuva ettepanekuga ja see võimaldaks eh, volinik eh, Olli Rehnil käsitleda kahte punkti järjestikku siis keskkonnamajanduslikku arvepidamist ja IMF-i presidenti, et siin ei ole mitte midagi poliitilist ja ma loodan, et kõik nõustuvad meie selle palvega, aitäh. E, suur tänu. kas on sõnavõtusoove toetamaks seda taotlust? tundub, et ei ole. kas on kedagi, kes äh, soovib sõna võtta, palun? suur tänu, härra president. mulle tundub, et me võiksime nõustuda selle ettepanekuga. minu meelest ei takistaks midagi meil seda tegemast. suur tänu, kas on kedagi, kes sooviks sõna võtta selle ettepaneku vastu? soovib keegi sõna võtta selle ettepaneku vastu? tundub, et sõnavõtusoove ei ole. kes on selle poolt, et me nõustume selle taotlusega, mille esitas proua Koula? suur tänu, kes on vastu? erapooletud, väga kena. seega on see muudatus päevakorda sisse viidud ja Rahvusvahelise Valuutafondi uue tegevdirektori valikumenetlus ja euroala välisesindus, seda teemat käsitletakse koheselt pärast äh, härra Laineni rapor-, raporti arutamist. et seega on päevakord vastu võetud, kallid kolleegid, vastavalt päevakorrale läheme päevakorra esimese punkti juurde ja tegemist on Euroopa Parlamendi presidendi avaldusega ja puudutab see Baltimaadest tuhande üheksasaja neljakümne esimesel aastal küüditatute mälestamist. pärast seda leiab aset äh, lühike arutelu, võtavad sõna äh, fraktsioonide esindajad, tegemist on väga tähtsa teemaga. kallid kolleegid, mu daamid ja härrad